E, proszę Państwa. E, daamid ja härrad. vastavalt kodukorra artiklile number kaksteist ning e, vastavalt teistele kodukorra asjasse puutuvatele artiklitele on mul teile üks teadaanne nimelt äh, tahaksin teile üle, ette lugeda Euroopa Parlamendi kandidaatide nimed ja täna seega ei arutata mitte mingisuguseid muid küsimusi täiskogus. mul on esitatud kandidaatidena Euroopa Parlamendi ametikohale vastavalt kodukorrale järgmised kolleegid, härra Nirš Deva, härra Deva, palun, härra Deva härra Martin Schulz. Diana... proua Diana Wallis. kandidaadi poinformova-. kandidaadid on mulle teada andnud, et nad on nõus äh, oma kandidatuuri ülesseadmisega Euroopa Parlamendi eh, vastavad eh, sätted on kirjas ka protokollides, sellega me lõpetame tänase istungi, suur tänu ja kohtume homme, kui valime Euroopa Parlamendi presidenti ja